koos me peame kaitsma kvaliteeti. tähtis on, et meie tooted oleksid maitsvad ja tervislikud. suur tänu. suur tänu, et nii asjalikult sõna võtsite. nii et selle aruteluga on nüüd kõik, homme hääletame. järgmine päevakorrapunkt. selleks on komisjoni seisukohavõtt töö- ja tööhõiveministrite kohtumise kohta Washingtonis kahekümnendal ja kahekümne esimesel aprillil käesoleval aastal. nii et annan nüüd äh, paar hetke teile aega kohad sisse võtta. Euh, kõigepealt annan sõna härra Laslo Andorile, komisjoni töö- ja sotsiaalküsimuste volinikule, palun. Uh, uh, proua president, lugupeetud äh, liikmed, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ja OECD näitajad annavad mõista, et äh, vähema arenguga riikides äh, on majandusnäitajad veel suhteliselt halvad ja enne kahe tuhande üheteistkümnendat aastat midagi veel ei juhtu. rohkem kui kaks miljonit töötajat arenguriikides on vaesusesse sattumise ohupiiril see põhimõtteliselt tähendab seda, et meil on üks koma viis miljardit äärmiselt vaest töötavat inimest veel. ja tegelikult kriis ongi näidanud seda, kuivõrd meie majandus on globaalselt väga palju sõltuv. seega on tarvis maailma tasandil võtta tarvitusele meetmeid, et probleeme lahendada. eelmisel aastal Pittsburghis G kahekümne juhid otsustasid, et selge see, et kui majanduse olukord paraneb, siis luuakse ka rohkem töökohti. seega nad leidsid, et äh, kogu tulevik peab olema suunatud paremale tööhõivele ja see on väga tervitatav. komisjon toetab kõiki selliseid ettevõtmisi, seega see, et hea kvaliteediga töökohad aitavad majandust taastada ja loomulikult inimesi tööle saada samas, kui me vaatame reaalsusele näkku, siis äh, just äh, tööhõive probleemid on käesolevale kriisi keskmeks ja majandus, äh, kus puuduvad töökohad, ei ole üldse võimalik. Pittsburghis Ameerika Ühendriikide tööhõiveminister saigi ettepaneku kutsuda kokku G kahekümne tööministrite kohtumine ja sellel kohtumisel on eesmärgiks hinnata praegust olukorda ja vaadata, kas poliitikasuunad on vastavuses kriisi lahendamiseks vajalikuga ja millised meetmed on veel tarvis rakendada. ministrid kindlasti käsitlevad ka keskpika perspektiivi tööhõivepoliitikat, parimaid tavasid ja seda, mida on tarvis ära kasutada, et olukorda parandada. loomulikult tuleb võtta arvesse ka teadus- ja tehnoloogia arengut. järgmine kohtumine leiabki aset kahekümnendal ja kahekümne esimesel aprillil Washington DC-s Ameerika Ühendriikides. Hispaania eesistuja ja komisjon loomulikult ka osalevad seal. komisjon teeb tihedat koostööd Rahvusvahelise Tööorganisatsiooniga selle koosoleku ettevalmistamisel, sest et just sellel kohtumisel on meil võimalik tutvustada seda, mida Euroopa Liit omalt poolt on ära teinud. ILO rahvusvahelised tööstandardid ja meie eesmärk saavutada parem tööhõive on äärmiselt olulised. veelgi enam, G kahekümne mandaat hõlmab ka ILO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide poolt keskpika väljaõppe või koolitussüsteemi loomist. komisjon omalt poolt panustab nii palju kui võimalik New Skills, New Jobs algatuse rakendamiseks. see on üks osa Euroopa kaks tuhat kakskümmend algatusest ehk et uued oskused, uued töökohad, new skills, new jobs. peamiseks väljakutseks siinkohal on tagada parema kvaliteediga tööjõud, tagada töökohad ja anda parem haridus noortele. tuleb kaasata ka sotsiaalsed partnerid, sest see annab olulist lisandväärtust. me kõik teame seda, kui tõhus võib olla Euroopa sotsiaalne dialoog. sellele tuginedes on võimalik välja töötada väga erinevaid meetmeid tööturu jaoks komisjon on huvitatud koostööst Euroopa Liidu rahvusvaheliste partneritega. komisjon kindlasti hoiab parlamenti kursis sellega, milliseid edusamme saavutatakse Washingtonis toimuval koosolekul. G kahekümne tööministrite kohtumine on meie jaoks võimaluseks töötada välja uued meetmed, panemaks paika kriisijärgset poliitikaraamistikku. ja see uus poliitika ilmselt aitab tagada kriisist väljumise, taastada töökohad meie eesmärgiks on panustada omalt poolt G kahekümne tippkohtumisele Kanadas käesoleva aasta lõpus, aitäh! suur tänu, härra volinik! ja nüüd proua Mohan Chartier, teil on kaks minutit, palun. suur tänu, proua president, härra volinik, kolleegid! praeguse finants- ja majanduskriisi valguses on see G kahekümne kohtumine märk sellest, et meie esimene eesmärk, mida me peaksime saavutama, on suurem töötajate hõivamine. ehk et tööhõive on eelduseks selleks, et meil oleks võimalik integreerida inimesi ka ühiskonda. integratsioon tööturul on eelduseks integratsioonile ühiskonnas nii et mulle tundub, et meie ühine eesmärk peakski olema ennekõike töötusevastane võitlus. härra volinik, te ise just äsja ütlesite, et töötus Euroopa Liidus on oluliselt kasvanud, see käib tegelikult kogu maailma kohta. me võiksime öelda seda, et ebavõrdsus on suurenemas, kehvas olukorras on loomulikult alaeal-, noored töötajad, naisterahvad, puuetega inimesed tänasel päeval kakskümmend üks koma neli protsenti noortest inimestest ei leia tööd. neliteist koma seitse protsenti oli see määr alles kaks aastat tagasi, juba siis see neliteist koma seitse protsenti oli väga suur näitaja, nii et nüüd on see arv veelgi suurem ja see on murettekitav Euroopa tasandil ja tegelikult maailma tasandil peame me tegema koostööd selleks, et meil oleks paigas rahvusvaheline strateegia. selline strateegia, mis võimaldab inimesi integreerida, strateegia, mis äh, võtab arvesse seda, et äh, korralik tööhõivestrateegia on meie ühiskonna alustalaks. ma tahaksin siinkohal meenutada ILO nõndanimetatud arengupakti loodetavasti see pakt on üheks võimaluseks, kuidas me saame kriisist väljuda. aga milline on Euroopa strateegia pärast aastat kaks tuhat kümme sotsiaalmajanduse vallas ja kuidas on tagatud läbipaistvus? ma arvan, et meie tööministrid sellel tippkohtumisel ei tohi unusta seda, unustada seda, et nemad vastutavad selle eest, kui tööpuudus peaks veelgi suurenema. Need miljonid töötud peavad neid vastutavaks sel juhul, need miljonid, kes on lisandunud töötutele viimase paari kuu jooksul. lugupeetud härra volinik, meil on teie suhtes väga kõrged ootused. me loodame, et te astute selliseid samme, mis tagavad äh, töökohtade loomise. suur tänu ja palun, härra Sõrkas, nüüd kaks minutit. suur tänu, proua president. härra volinik, kolleegid mul on väga hea meel selle tänaõhtuse arutelu üle. me saame käsitleda seda tippkohtumist, kuhu te lähete kahekümnendal ja kahekümne esimesel aprillil. proua Pervanche Perez on täitnud juhi rolli selles küsimuses, aga kahjuks ta ei saanud siin täna õhtul olla, nii et ma tegelikult kõnelen ka tema nimel praegu. ta koostas mõned dokumendid, mul on nüüd au prantsuse keeles seda teile tutvustada. härra volinik, Euroopas on praegu töötuse määr kuskil kümme protsenti keskmiselt. enam kui üks koma viis miljardit inimest elavad tohutus vaesuses terves maailmas ja kriis tähendab seda, et õige pea kakssada miljonit inimest langevad ka veel lisaks täielikku vaesusesse ja selline on meie praeguse kriisi tagajärg, nii et keskendume töötuse vähendamisele meil on väga hea meel selle töö üle, mida te olete juba teinud, valmistades ette tippkohtumist, te olete kaasanud ka sotsiaalpartnereid, olete pidanud nendega dialoogi. Pittsburghi kohtumine juba viitas sotsiaalsele mõõtmele, makromajanduslikele väljakutsetele, mis meie ees seisavad. väga oluline nende teemadega tegeleda, et vältida kriisi tulevikus. kriis loomulikult ei tohiks veel täiendavalt suurendada äh, suurendada seda vahet inimeste vahel Euroopas. ja tegelikult kriisist väljumise strateegia ei peaks olema selline, et heida, heidame praeguse sotsiaalmudeli nurka. tegelikult see kriis, mis on juba paar aastat kestnud, eeldab seda, et just me peamegi lähtuma sotsiaalsest mudelist, kõik taandub ühiskonnale me peame vaatama, millised on Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ja OECD raportid, ent raportid, milles käsitletakse sotsiaalset ebavõrdsust ja meie oma poliitikas peame samamoodi käsitlema neid samu teemasid. ECOFIN-i nõukogu hiljutine otsus kätkes ennast seda, et võib-olla tuleks kaaluda töötute toetuste vähendamine või kaotamine. see on vastuvõetamatu. meie rahandusministrid peavad saama kokku, probleemid lahendama. me loodame teie peale, Hispaania eesistuja peale, et saate jagu nendest pikaaegsetest probleemidest ja käsitlete seda teemat. suur tänu ja nüüd äh, proua Harkin tänan, proua president, volinik, äh, kolleegid. on otsustava tähtsusega, et äh, G kahekümne ministrid seaksid tööhõive prioriteediks. tööpuudus kasvab, töötunnid vähenevad, palka vähendatakse nendel, kes niigi vähe teenivad äh, ja koolitusvõimalused ei ole piisavad. samas äh, pangad riigistatakse ja VKE-de finantsvõimalused tõmmatakse kokku. fiskaalmeetmed ei tohiks võtta tööhõivepoliitika arvelt. Iirimaal äh, on ka olukord selline, et äh, meil on eelarvedistsipliin küll väga hea, volinik kiidab meid, aga inimesed, töötajad maksavad lõivu meil tuleb tähelepanu pöörata eh, miinimumpalgale, eh, koolitusvõimalustele, aidata just neid, kellel on kõige rah-, raskem. ministrid ei tohi lubada seda, et eh, praegust finantskriisi kasutatakse ära selleks, et nõrgendada meie tööõiguse standardeid. proua Figureidu järgmisena suur tänu. on ääretult oluline, et ühendus oleks oma ülesannete kõrgusel selles kohutavas sotsiaalkriisis, mis on nüüd maailmas järgnenud finants- ja majanduskriisul, kriisile. põhjuseks oli loomulikult finantsturgude dereguleerimine. meil tuleb äh, selles kriisis kindlasti arvestada ka kolmandate riikidega, tuleb arvestada eelkõige just töövõtjatega. odavad äh, töökohad äh, soodustavad äh, kapitaliomanike liberalismi, aga mitte lihtsaid töövõtjaid. paljud töötajad on silmitsi tõesti väga kohutava vaesusega suur osa Euroopa töötutest äh, moodustavad naised ja noored. meil tuleb säilitada tööstandardid ja normid, et saada sellest kriisist üle. ja nüüd äh, Kinga Künš, poolteist minutit, palun. suur tänu, proua president ma usun, et äh, meie kõigi jaoks on rõõmustav see, et G kahekümne raames tulevad nüüd kokku tööministrid ning et nad äh, saavad finantsministritega võrdsel tasandil tegutseda, nüüd oli vaja finantskriisi, et äh, neid tõsiselt võetaks kriisi majanduslik surve on taandumas, aga samas töötus ja vaesus muudkui kasvavad ja see toob endaga pikas perspektiivis kaasa sotsiaalseid ja poliitilisi pingeid üle kogu maailma, ekstremism tugevneb ja see on pikaajaline oht. tööhõiveministrid äh, peavad tegema kõik tööturu olukorra parandamiseks, et vähendada vaesusriske. meil tuleb tähelepanu pöörata mikrolaenudele, see ei suurenda mitte ainult ühtekuuluvust, vaid ka võimaldab inimestel paremini toime tulla. meil tuleb teha rohkem, kui seni on tehtud, tänan tänan, proua Köns ja järgmisena Elizabeth Linn, poolteist minutit. finantskriis on tabanud inimesi väga tugevalt. me peame pöörama tähelepanu äh, G kahekümne ministrite positiivsetele läbirääkimiste tulemustele, mis loodetavasti tulevad ja loodetavasti nad ei keskendu ainult finantsvaldkonnale, vaid ka sotsiaalsektorile. üle kogu maailma on rekordilised äh, tööpuuduse tasemed ja me peame inimesed saama tagasi tööle, reaalsetele töökohtadele. tuleb suurendada koolitusvõimalusi, et katta praegu äh, haigutav auk osad riigid on juba võtnud mitmesuguseid meetmeid, me peaksime võtma eeskuju ja levitama praktikaid teisi riikidesse, et aidata kõige marginaliseerumaid rühmi. meile tuleb tõesti võtta eeskuju hästi tegutsenud riikidest ja lähtuda ILO konventsioonist tuleb tagada, et need, kes praegu ei ole kaitstud, oleksid kaitstud tulevikus. ja järgmisena kolleeg Hendel, üks minut, palun. proua president, härra volinik, austatud kolleegid. kohtumine Pittsburghis nõudis äh, tööhõiveplaane, inimväärikat äh, tööd ja kindlalt reaalseid töökohti. tööministreid kutsutakse üles konjunktuuri programme kasutama ära tööhõive huvides ja tuleks ähm, rõhuda lühitööajal, et võidelda tööpuuduse vastu, kindlasti edendada rohelisi töökohti ja ministrid on kutsutud üles ka tugevdama sotsiaalseid äh, tagatisi, et tugevdada elanikkonna ostujõudu ja võidelda vaesuse vastu. ääretult oluline on edendada koostööd sotsiaalvaldkonnas. suur tänu, härra Hendel ja järgmisena kolleeg Rapti, üks minut, palun. mikrofoniga, palun. ja nüüd mikrofon toimib, suur tänu. proua president, lugupeetud daamid ja härrad, kahekümnendal, kahekümne esimesel aprillil kohtuvad äh, esimest korda tööministrid G kahekümne raames. tegemist on maailma kahekümne rikkaima riigiga ja Euroopa hääl peab seal kostuma tugevalt. meil äh, läheb äh, järgmistel aastatel sadu tuhandeid töökohti kaotsi ja et luua uusi töökohti, on meil vaja selgeid prioriteete, meil tuleb panna paika realistlikud ja konkreetsed eesmärgid, mis on ka koguseliselt mõõdetavad. ainult niimoodi on meil võimalik garanteerida Euroopa kodanikele inimväärne töö. peame hoolt kandma selle eest, et töövõtjate töö- ja pensioniõigused säiliksid. tööhõive on ju majanduskasvu hoob ja me ei saa rääkida majanduspoliitikast, kui äh, me unustame ära tööhõive. proua president, kohe lõpetan. me ei peaks rääkima tööministrite nõukogust, vaid äh, tööpuuduse ministrite nõukogust. kolleeg äh, Le Arik, palun ma usun, et me ei saa tööpuudust pikaajaliselt äh, likvideerida, kui me ei mõtle täielikult ümber oma lähenemist, meil on vaja miinimumkaitset, miinimumnorme, me ei peaks keskenduma kapitalile. G kakskümmend peaks äh, edendama töökohti ja keskkonnakaitset. tuleb tugevdada sotsiaalkindlustussüsteemi, koolitusvõimalusi ja kombineerida see avaliku sektori teadusuuringutega, et seada alus jätkusuutlikule arengule. ja nüüd vaba mikrofon. proua Tikau, palun. ma tänan, härra president, tänan volinikku. G kakskümmend juhti, juhid kahe tuhande üheksanda aasta septembris otsustasid, et Euroopa majanduse prioriteediks peaks olema olemasolevate töökohtade alleshoidmine ja uute loomine. Eh, IMF-i sõltumatud prognoosid eh, näitavad kolmeprotsendilist kasvu. nüüd see näitab, et aasta kahe tuhande üheteistkümnenda alguseni tööpuudus jätkuvalt kasvab ja see kõik mõjutab Euroopa ettevõtteid ja Euroopa Liidu liikmesriikide eelarveid tööhõiveministrid G kakskümmend eh, peaksid mõtlema selle peale, kuidas toetada raskustes olevaid ettevõtteid ning see toetus peaks jätkuma selle hetkeni, kuni tööpuudus hakkab langema. tähtis on kavandada meetmeid eh, eh, õpetajate, arstide töökohtade säilitamiseks tänan, proua Tikau, härra Baltšiitis, üks minut. tänan, härra president, volinik. loomulikult me peame olema rõõmsad selle üle, et G kakskümmend esimest korda tuleb kokku ka töö ja tööhõiveministrite tasandil riikide liidrid leppisid kokku, et tuleb väga palju rõhku panna uute töökohtade loomisele ja olemasolevate alleshoidmisele. paraku olukord kogu maailmas aina halveneb ja liikmesriikides on tööpuudus jõudnud kriitiliste tasemeteni ning äh, kriisist ei ole võimalik äh, muidu välja tulla, kui eh, VKE-de eh, sulgemise, tegevuse lõpetamise kaudu on. paraku meie riikide majandus ei ole nende peete tagajärjel hakanud sugugi elavnema. Eh, härra Baltšiitis, ma tänan teid. nüüd järgmine sõnavõtt ja siis vaba mikrofoni rubriik on läbi. ma tänan härra president, tõepoolest, me peame ainult tervitama seda, et esimest korda töö- ja tööhõiveministrid äh, tulevad kokku, esindatud on maailma kõige tugevamad äh, riigid G kakskümmend ja need ministrid nüüd arutavad töökohtade loomist. olukord on väga keeruline Euroopa Liidus üksi on viis koma viis miljonit noort tööta ja tööpuudus kasvab kõikjal, Leedus sajad tuhanded on tööta ja see on täiesti enneolematu olukord. ja väga hea nüüd, et nende võimsate riikide tööministrid on otsustanud kavandada meetmeid, mis peavad Äh, tagama äh, kõrgelt tasustatud kvaliteetsed töökohad, mis tagavad inimväärse äraelamise ega lihtsalt võimalda kuidagimoodi ära elada. väga hea, et selline üritus toimub. tänan proua Blinkevitš-Jute ja sellega on meil vaba mikrofon lõppenud ja nüüd annan sõna äh, volinik Andorile lõppu, lõpetuseks ma tänan, härra president, lugupeetud saadikud. mul on hea meel selle üle, et täna meil see arutelu siin toimus. Mm, et me arutasime Washingtonis toimuvat töö ja tööhõiveministrite kohtumist. tegemist ei ole ainsa eh, tippkohtumisega, kus nüüd mm, jõuab eh, pärale ka Euroopa Parlamendi saadikute hääl. väga tähtis on see teie sõnum eh, ka ühel teisel tippkohtumisel ja ma pean silmas homset tippkohtumist ja eh, sellel üritusel on võimalik tugevdada eh, G kahekümne tööministrite kokkutulekut omalt poolt ja eesmärgiks on ju suurendada tööhõivet ja vähendada vaesust. ja meil on kavandatud selleks strateegia on vaja siiski endale aru anda, kuivõrd suures kriisis maailma majandus on viimasel kahel aastal olnud. ja asi ei ole ainult, et selles, et statistika on halb ja näitajad üha halvanevad. proua Künts, ma olen täiesti teadlik sellest, et me peame mõistma, milliseid poliitilisi riske see olukord kätkeb. see kriis on ohuks kogu Euroopa tsivilisatsioonile. ma loodan, et liidrid, kes homme Äh, kokku tulevad, mõistavad olukorra tõsidust ning äh, teevad sellest väga vastutustundelised järeldused, sest vastasel korral oleks väga raske esindada Euroopa väärtusi maailma areenil, väga raske oleks olla äh, usutav, mm, kui kõneks on tööpuudus ja vaesus G kahekümne kontekstis tegemist saab olema suure sammuga edasi. G kahekümne kontekstis esimest korda tulevad kokku tööministrid e, ja saab näha, mida otsustavad ka finantsministrid oma kohtumisel, aga tähtis on, et toimuksid sellised arutelud sellisel tasandil. ja tõsi on see, et finantskriis on esimene asi, millega valitsused tegelevad ja riigi fiskaal- suutlikkus on suunatud ennekõike pangandussektori stabiliseerimisele. see tuleb uuesti kapitaliseerida ja tagada finantsstabiilsus. Need on loomulikult prioriteetsed ülesanded. nüüd on vaja prioriteetseks seada ka töökohtade loomine, meil on vaja prioritiseerida ka kriisist väljumise meetmete strateegia. tähtis on, et sellega ei satuks ohtu olemasolevad töökohad ega õõnestataks investeerimisvõimalusi ja tahet kõigepealt tuleb langetada otsus äh, luua kord majja finantssektoris, taastada stabiilsus ja mm, kõrvaldada need surved, mis panevad liikmesriike äh, suuri põhjendamatuid kärpeid tegema, mis lõppkokkuvõttes mõjutavad tööhõivet ja sotsiaalsektorit. ma arvan, et ILO on nurgakiviks, ILO standardid ja normid on nurgakiviks, millele tugineda ja Äh, meie peame nendest lähtuvalt edasi liikuma tööhõive ja sotsiaalsuhetes. G kahekümne kontekst on suurepärane võimalus ühendada äh, arutelud äh, ka välismaailmas toimuvate aruteludega ja hea, et arutatakse mitte ainult töösuhete reguleerimist, vaid ka finantssektori reguleerimist, arutatakse ka näiteks eh, finantstehingute maksu. sellest ju räägitakse praegu kõikjal maailmas. ja eh, kindlasti peab sellega veelgi tõsisemalt tegelema ka Euroopa Liidu tasandil. nii et ma olen väga tänulik nende kommentaaride eest, mida ma kuulsin ja nende sõnumite eest mida ma kavatsen edastada meie partneritele G kahekümne kohtumisel. ma tänan äh, volinik Andori, sellega on meil see arutelu lõppenud ja järgmine küsimus meie päevakorras on võitlus tuberkuloosi vastu ja volinik Talit tervitab